veidi enam kui kuuekümne aasta eest algas tasane revolutsioon, mis muutis meie maailma. teise maailmasõja varemetel pandi nurgakivi projektile, mis on inimkonna ajaloos ainulaadne ja millel on õnnestunud saavutada ainulaadset. vaenlased ulatasid lepituseks käe ja nad said sõpradeks. näljast puretud alast arenes maailma jõukaim siseturg. rahvad vabanesid diktatuuridest ja ehitasid üles demokraatia. me ehitasime üles maailma edumeelseima sotsiaalmudeli ja parima tervishoiuvõrgu. ühiselt lõime Euroopa ühiskonnamudeli, mis lubab meil iga päev paremini koos elada mudeli, mis seob demokraatia ja rahu, vabaduse ja solidaarsuse moel, millele ei ole võimalik maailmas leida võrdväärset. saavutatu üle on meil põhjust uhkus, uhke olla, unustamata seejuures, kust me tuleme ei kunagi enam sõda, tõotasid enam kui kuuekümne aasta eest Euroopa inimesed, kes olid kogenud kaht maailmasõda. veriste lahinguväljade pildid olid alles teravalt meeles, haavad armistumata, purustused taastamata, aga inimesed tulid olusid arvestades lausa lausa sürrealistlikule ideele teise maailmasõja ulatusega katastroofi vältimiseks, selle vältimiseks tulevikus, tegid nad ettepaneku tasa ja targu revolutsiooni alustada, mitte ehitada lahutavaid müüre, mitte põlisvaenlast põlvili suruda, vaid jalgade tõus, jalgele tõusmiseks käsi ulatada, mitte tegijaid kurjategijaid igaveseks needa, vaid nad ühiskonda integreerida ja neile andestada. mitte piirijõgesid sügavamaks kaevata, vaid tõkkepuud avada. mitte rahvuslikku majandust kiivalt kaitsta, vaid rahvamajandused omavahel siduda. mitte üksi, vaid ühiselt tulevikku sammuda. kõigi heaolu nimel see oli nende inimeste eesmärk. nagu ütles montaanühenduse isa äh, Robert Schumann täna täpselt kuuskümmend kaks aastat tagasi, toona otsustati tegude solidaarsuse kasuks. sellise tegude solidaarsuseni jõuti tun-, tundes ära, et on möödapääsmatu, kui tahame ellu jääda, siis me peame möödapääsmatult koos elama ja koos tegutsema ja kui me seda ei oska, siis seda tegema õppima. saades aru, et meie huve ei saa naabri huvidest lahutada või kõrgemale seada, mõista, et ühenduses on jõud. see arusaam on loonud inimkonna ajaloos ainulaadse ühiskonnakorra mudeli. mudeli, mis kuuskümmend aastat on lasknud elada meil rahus, vabaduses, demokraatias, võrdsuse, heaolu ja solidaarsuse tingimustes. Euroopa rajajate, teerajajate julgus vastata tsivilisatsiooni tumedal hetkel kindlalt. me suudame me suudame aga vaid ühiselt ja see, selle, seega tuleb tegutseda ühiselt. julgust ja söokust peaks meil täna äh, majanduslanguse ja äh, kasvava tööpuuduse tingimustes ju tingimusteta jaguma. me peame täna aastakümneid kestnud eluloost jõudu ammutama ja see peaks meil õnnestuma palju lihtsamini kui neil, kes äh, meie isade ja emade, vanaisade ja vanaemadena äh, kuuskümmend kaks aastat tagasi ühise tegutsemise otsuse langetasid. mu daamid ja härrad, meie eelkäijad ehitasid Euroopa, nad ehitasid Euroopa elades varemetel Nad ehitasid üles Euroopa, ise seejuures nälgides. meie eelkäijad ehitasid Euroopat, olles eh, sunnitud elama puretud Euroopa tingimustes, olukorras, kus nad olid aastakümneid pidanud elama diktatuuri piinamiste tingimustes. Neil oli julgust öelda, me teeme seda edaspidi koos miks, siis meil tundub täna, et tagasipöördumine rahvuslikesse korteritesse on erakordselt õige samm. miks on nii, et tsentrifugaaljõud pillutavad meid laiali selle asemel, et meid ühendada? Euroopa integratsiooni suurimad saavutused, eriti kaks neist seatakse täna tõsiselt küsimärgi alla, ühelt poolt euro ja teine on Euroopas liikumisvabadus, mis sümboliseerivad Euroopat enam kui vabadus töötada, elada ja reisida piirideta see on ju Erasmuse põlvkonna jaoks iseenesestmõistetav õigus. Neil on õigus elada, liikuda, liikuda ilma passikontrolli ja piirideta, kas me tõesti tahame lasta endalt selle võtta? ma olen täiesti kindel, et see, kes ründab Schengeni ala eksisteerimisõigust, paneb käed Euroopa Liidu külge. mu daamid ja härrad mitte pöördumine rahvuslike kodudesse, vaid ühine tegutsemine Euroopa Liidus Schengeni piirkonna ühine haldamine, selline ühine tegutsemine aitab lahendada meil kindlasti ka neid probleeme, mis on tõepoolest olemas. ja euro peaks ju olema ka vahend, et Euroopa rahvaid kokku viiga nüüd aga ähvardab meile rahvuslik, äh, ähvardavad meid rahvuslik egoism äh, ja lõhenemine. tagasipöördumine rahvusvaluutade poole oleks fataalne nii poliitiliselt kui majanduslikult. selle asemel, et taas maksta Saksa markades, Hollandi äh, kuldnates, Belgia frankides, Prantsuse frankides ja nii edasi ja nii edasi. kas see on see, mida me tahame? kas mitte kõik siin majas ei ole veel aru saanud, et üksik ühikute riikide valuutad ei tuleks mitte mingil juhul toime rahvusvahelise konkurentsiga ja oleksid eh, nõrgad igal juhul rahvusvahelisel finantsmaastikul, millega tooks kaasa eh, nende riikide majanduste tähtsuse oluline vähenemine. tuletan teile meelde, et ainult ühiselt saame me edasi liikuda siin kõrges kojas nõuame me juba ammu ja sõnaselgelt eelarvedistsipliinist kinnipidamist. loomulikult me nõuame ka kasvupakti. me teame, et väga paljud rahvusriigid on äh, sattunud majanduskriisi tingimustes äh, veekeeristesse, kus ei ole enam võimalik laevu sirgelt edasi juhtida, seetõttu me peame tegutsema ühiselt ja me peame seoses sellega tegema jõupingutusti äh, eelarvete konsolideerimise nime, ma leian, et niisugused eelarved on minu isikliku seisukoha kohaselt olulised ka põlvkondade solidaarsust silmas pidades. mina olen tõepoolest huvitatud, et minu laste ja lastelastele maksta jääv arve ei oleks üüratult suur, see ei oleks lihtsalt õiglane nende suhtes seepärast on eelarvedistsipliin täiesti vajalik see on täiesti selge kuid meile siin parlamendis on ka selge see, et eelarvekärbete kõrval on meil vaja ka majanduskasvu ja meil on vaja vahendeid ja initsiatiivi majanduse kasvuks. kõikide fraktsioonide enamuse seisukohaks Euroopa Parlamendis on, et äh, äh, tõkendatakse need, kes püüavad leida pääsu maksuaasidesse. me peame arvestama, et oma riikide tõelised pojad ja patrioodid on need, kes oma rahaliste vahendite ja maksudega oma riikide riigieelarvet toetavad ja mitte ei püüa oma teenitud vahenditega oma riigile selga pöörata me peame tegelikult ka selgitama, kuidas kasvuinitsiatiiv peaks toimima ja kindlasti me peame ka ütlema, milliseid vahendeid on võimalik selleks rakendada. mu daamid ja härrad, Euroopa Parlamendil on täiesti öö, õigustatult just täna Schumanni päeval avaldada oma selget toetust Euroopa Liidu kokkuhoiueelarvele sest Euroopa Liidu eelarve on investeerimiseelarve, see on eelarve, mis tagab töökohti ja majanduslikku kasvu. see aitab meil üles ehitada meie ühist tulevikku. mu daamid ja härrad, mitte keegi enam ei ka vaja kasvupakti rohkem kui meie kontinendi noor põlvkond. meil on oluline, et me ei kasvataks üles kadunud põlvkonda, noored inimesed, äh, keda ma nädala eest Hispaanias kohtasin, vanuses kaheksateist kuni kolmkümmend aastat, kõrgema haridusega, mõnel isegi kolme kõrghariduse diplom taskus. Neil e, inimestel ei ole tööd, nad ei ole kriisi eest vastutavad, kuid nad peavad maksma kõrget hinda kriisi tingimustes Äh, Madridis ähm, esitasid kaks noort inimest mulle küsimuse. jah, me aktsepteerime seda, et seitsesada viiskümmend miljardit äh, et te eraldate äh, Hispaania riigi probleemide lihtsustamiseks, aga kas teil oleks vahel miljon eurot vähemalt meiesuguste jaoks? inimesed on meeleheitel, seetõttu on oluline investeeringute jätkumine haridusse, sest investeering haridusse on arukalt paigutatud raha ja see oligi, mille, mida mõtles Schumann siis, kui ta ütles, et solidaarsus, see on tegu kui meil peaks õnnestuma tänu sellele töökohti säilitada ja töökohti luua, siis äh, tähendab see solidaarsust äh, tegelikkuses me peame sellest aru saama, äh, et aru saada, milline tähtsus on Euroopa meie kõigi jaoks, sest me tahame Euroopat, demokraatiat tugevdada. me soovime, et otsustusprotsessid oleksid läbipaistvad ja et Äh, inimesed äh, saaksid aru, kuidas me toimime, mille kasuks otsustame ja inimestel on õigus meie käest seda oot-, oodata. Äh, tuleb arvestada, et nii suurte kui väikeste liikmesriikide eelarved on suunatud kodanike hüvangule ja väärtusühiskonna ülesehitamisele. Euroopa Liit kui väärtus ühendus öö, ähm, peab endale seda selgelt ütle, ütlema, ütlema seda ka täiesti selgelt aasta pärast Araabia kevade puhkemist, ütlema seda, et me äh, oleme solidaarsused, solidaarsed nendega, kes võitlevad vabaduse ja demokraatia eest möödunud nädalavahetusel eh, toimusid eh, kahed valimised Kreekas ja Prantsusmaal ja see, need valimised näitasid, et inimesed teadvustavad endale seda, et me oleme üksteisest sõltuvad. see tähendab, et kui ühes eh, riigis tegemata jätmised võivad kaasa tuua tagajärgi ka teiste riik, teiste riikide jaoks Euroopa Liit on praeguseks sattunud olukorda, et kujutab endast äh, maailma ajaloo kõige edukamat poliitilist eksperimenti. Äh, alates Schumann plaani vastuvõtmisest tuhande üheksasaja viiekümnendal aastal Rooma lepingute allakirjutamisest on tänaseks välja kujunenud kahtekümmend seitset liikmesriiki ühendav ühendus tegemist on äh, tõepoolest vapustava arenguga ja see projekt ühendab enam kui viitsadat miljonit inimest. Äh, tuletage meelde, et äh, Hispaania ja Portugal aga ka Kreeka raputasid endalt diktatuuri ahelad. kakskümmend aastat tagasi langes Berliini müür. Nõukogude Liit lagunes ja avades seega tee Euroopa taasühinemiseks. idasuunalise äh, laienemise kaudu tehti lõpp Euroopa jaotatusele raudse eesriidega Euroopa Liiduga ühinemise perspektiiv eh, toetas eh, Kesk- ja Ida-Euroopa uute riikide rahumeelset eh, ümberkujunemist. väga paljud ootasid, et uute liikmesriikide astumine Euroopa Liitu muudab olukorda, väga vähesed aga nägid seda, kui Äh, põhjalikult uued liikmesriigid on tegelikult muutunud, muutunud paremuse suunas. Kesk- ja Ida-Euroopa riigid tõid oma poliitilise ajaloolise kogemusega äh, meile kaasa uue nägemuse ja avasid uue ajaloolise Euroopa perspektiivi. ma olen uhke selle üle, et äh, mina olen oma eelkäija Jerzy Puuseki Äh, järglane parlamendi presidendi ametikohal. Euroopas äh, jagame me ühiseid väärtusi. ja äh, nende väärtuste najal tahame me olla ühiselt tugevad. Need väärtused on demokraatia, vabadus, solidaarsus ja inimõigused me ei tohi mitte kunagi unustada neid, kes jätsid oma elu võitluses diktatuuri ja vaba, vastu ja diktatuuri eest. Lõuna-Euroopa diktatuurid ei langenud lihtsalt niisama, nad kaotasid oma võimu tänu nende riikide elanike rahumeelsetele demonstratsioonidele. Need diktatuurid kukutati inimeste poolt me täname neid, kes selles äh, protsessides, kes nendes protsessides osalesid, nad on meie eeskujud, nad on eeskujuks kõigi maailma, maailma kõikidele vabadusvõitlejatele. ja arvestagem, et ka Araabia kevad öö, äh, puhkes tegelikult äh, nende muudatuste tagajärjel, mis Euroopas öö, on aset leidnud kuuekümne aasta eest algas tasa ja targu revolutsioon, mis muutis meie maailma alatiseks. aga Euroopa näitas teistele, et see on võimalik. et äh, on võimalik demokraatiat, õiglust, võrdsust, vabadust ja solidaarsust omavahel ühendada. vabaduse ja solidaarsuse ühendamine on võimalik sõltumata riigipiiridest. see on võimalik piiriüleselt, see on meie Euroopa Liidu ühiskonna mudel, see on mudel, mis äh, tagab äh, sotsiaal- ja tervishoiusüsteemide tõrkumatu toimimise ja tagab nende süsteemide olemasolu kõikide jaoks see äh, on mudel, mis tagab parlamentaarse demokraatia ja poliitilise osaluse, eh, kodanike ja inimõiguste olemasolu ja nende teostamise, inimeste võrdsuse, mis, mudel, mis tagab maailma kõrgeimad sotsiaal- ja keskkonnastandardid. see on öö, eh, ühiskonna mudel, kus ei ole kohta öö, eh, laste töö ekspluateerimisel ja öö, ehm, Äh, surmanuhtlusel. see on ühiskond, kus mina elada tahan. kuid ma tahan, et selles ühiskonnamudelis saaksid elada ka minu lapsed ja minu lastelapsed. sest niisuguses ühiskonnas, milles me praegu ka elame, sellel ühiskonnal pole igavikkuse garantiid. seetõttu on iseäranis oluline, et me kriisiaegadel kaitseksime oma demokraatlikku ja sotsiaalset mudelit, et me selle eest võitleksime, muuhulgas ka täna Euroopa päeval. täna Euroopa päeval on oluline meenutada, kust me oleme pärit ja mida oleme saavutanud, mitte selleks, et ennast ülistada, vaid selleks, et kaitsta kõike seda, mida me oleme saavutanud. sest see on hea alus demokraatia, vabaduse ja stabiilsuse jaoks ka meie lastele tulevikus, tänan. aitäh teie tähelepanu eest aitäh ka neile, kes mulle plaksutasid äh,. äh rahvapartei fraktsiooni sõn-, äh, nimel on sõna kolleeg Doilil. härra president, lugupeetud kolleegid, täna tähistame me Euroopa pidupäeva. üheksandal mail on sel, nendel rasketel aegadel eriline tähendus, me teame, millised on praegu majanduslikud olud ja teame, milline on olukord äh, ka poliitilisel maastikul kuid me ei tohiks äh, selle kõige kõrval unustada äh, Robert Schumani deklaratsiooni. mitte kunagi ei ole teatud sellist rahul ja jõukusel põhinevat ala, nagu praegu me, meil Euroopa Liidu näol on. me teame lõpuks, milline on äh, sallivuse dialoo-, dialoogi ning solidaarsuse väärtus, mis ületab individualistlikud huvid me teame, et Euroopas ei ole kohta ei paremäärmuslikule ega vasakäärmuslikule populismile. niimoodi äärmusi banaliseerides jätame me kõrvale demo-, demagoogia ja võtame arvesse oma kodanike huvisid. kuidas seda demokraatlikku defitsiiti Euroopas äh, Äh, lahendada. järgnevad äh, valimised on väga olulised Euroopa stabiilsuse seisukohast. Äh, võlakriis ning rünnakud meie ühisraha vastu on olnud selle väärtusega, et me võtame enam arvesse eelarve koostamise erinevaid aspekte, pöörame enam tähelepanu äh, eelarve puudujääkidele. kui me räägime kuuesest äh, õigusloome paktis, paktist, äh, me näeme, see kõik näitab seda, et Euroopa on end kokku võtnud ja püüab äh, neid puutusi kõrvaldada. pean ütlema, et see, mis praeguses poliitilises debatis kõige enam häirib majanduse kontekstis, on see, et ühed oleksid justkui kasvu pooldajad ja teised kärpemeetmete pooldajad, kuid tegelikult on need ühe mündi kaks külge. ei ole võimalik eelarve puudujääkide vähendamist vastandada majanduskasvule, üks ei ole võimalik ilma teiseta. reaalsus on see, et majanduskasvu tekitavad meetmed ei tohiks endaga kaasa tuua lisakulutusi, meil ei ole enam vahendeid lisakulutusteks. me peame endiselt jätkama äh, võlgade vähendamise jõupingutusi, kuid samas olema solidaarsed raskustes olevate riikidega ja kui räägime majanduskasvust, siis äh, ei räägi me kunstlikust majanduskasvust on ainult üks vahend selleni jõudmiseks, selleks on meie majanduse konkurentsivõime, võime suurendamine. me peame vastutuse enda kanda võtma ning äh, viima läbi, äh, teostama need lubadused, mis on juba praegu antud. peame arengu ning uurimistegevusse investeerima selleks, et jõuda et olla üks kõige edukamatest majandustest maailmas kahekümne esimesel sajandil. samuti oma eelarve seisu parandamisega on meil võimalik panna alus majanduskasvu, kasvule ning uute töökohtade loomisele. Robert Schumani deklaratsioon avas uue tee eurooplastele. täna oleme me enam kui kunagi varem seotud üksteisega, me oleme solidaarsed, vastutavad üksteise eest ja seda näitab ka eelarvepoliitika. kuid see solidaarsus ei ole võimalik, äh, kui äh, üks osapool ei tee jõupingutusi, kõik peavad panustama. Robert Schumani deklaratsioon tõi endaga kaasa rahuprojekti, mis on äh, tõeliseks edulooks kujunenud, solidaarsus, vastutus, entusiasm veendumused ning äh, projekti tulevikuplaanide olemasolu ongi ukseks äh, majanduskasvu tekkimisele. suur aitäh, kolleeg Tool, sotsialistide demokraatide fraktsiooni nimel kolleeg Svoboda, kuus minutit, palun. härra president, nagu te nimetasite, on muudatused olnud Euroopas positiivsed, kuid on ka mitmeid pettumusi. me meenutame siinkohal Kreekas toimunud valimisi, need valmistasid meile pettumuse, kuid inimesed Kreekas on samuti Euroopas pettumunud. Nad ei ole enam sugugi niisugustes tingimustes, kus nad võiksid elada sotsiaalse võrdli-, võrdsuse tingimustes. samas on olemas väga palju öö, mm, positiivseid momente, Prantsusmaal valit-. tahaksin õnnitleda Francois Hollande'i siinkohal valimisvõidu puhul. Martin Wolf heute geschrieben hat in der Financial Times Hollande alone of kirjutas Financial Timesis The... et ainult äh, president Hollandil on võimalus Euroopa kriisist välja tuua. seega on ainult temal Euroopa võimalik äh, kriisist välja tuua ja selleks, et Euroopas mõistetaks, muuhulgas Saksamaal, et, et Euroopas ei räägita enam saksa keelt ja mitte enam sugugi ainult äh, äärmuslikes toonides, vaid sotsiaaldemokraatia vaimus. kallid kolleegid, Euroopa taak, Euroopa päev on päev, mil me peaksime tähistama Euroopa öö, äh, keerulise ajaloo ületamist, seda, kui paljud inimesed hukkusid tänase päeva nimel. mul on väga hea meel, et selline rahuprojekt vaimustab meid ka täna ja jätkuvalt kuid iseäranis kriisitingimustes me peame arvestama et me ei ole seni pööranud si piisavat tähelepanu kriisiolukordade lahendamisele ja sellele et inimeste sotsiaalne olukord on sageli äärmiselt kahetsusväärne et tänu sellele ei tunne mitte kõik eurooplased ennast euroopas kaitstuna ja seetõttu tekivad üha enam euroopa vastaste parteid me räägime siinkohal ühelt poolt poliitilistest võimalikest hävingutest, aga meie kui sotsiaaldemokraadid räägime eeskätt sellest, et meil on tarvis ülal hoida sotsiaalseid väärtusi ja tagada sotsiaalne rahu. asi on selles, et me ei saa lahendada kõiki küsimusi Eh, eelarvet eh, konsolideerides. Eh, praeguseks me oleme jõudnud sinna, et kokkuhoiupoliitika pole taganud neid investeeringuid ja investeeri- ja pole taganud ka investeerimisvalmidust. investeerimisvalmidus on oluliselt vähendanud ja meie arvates ei ole, ei tohi seda mingil juhul unustada, kui me räägime kasvu ja arengupaktist meie sotsiaaldemok-, kui demokraatide jaoks on öö, väga oluline edasi liikuda, me ei vaja rahusteid, me ei vaja mingit käehoidmist, me vajame investeeringuid, me vajame valmisolekut tegutseda ja me vajame seda, et me öö, Äh, ühelt poolt investeeringute ja teiselt poolt kokkuhoiupoliitikaga äh, koos äh, suudaksime tagada ka majanduse kasvu ja arengu. ma tahaksin rõhutada nagu teiegi oma kõnes härra president rõhutasite et väga oluline on äh, ületada äh, tööpuudus iseäranis tööpuudus noorte seas sellega ei saa kuidagi nõus olla seetõttu äh, nõuavad sotsiaaldemokraadid et noored inimesed saaksid tööhõivealase ja väljaõppealase garantii sotsiaalne Euroopa peab kaasama kõiki eurooplasi, muuhulgas ka neid, kes on Euroopasse saabunud ja keda aga tänase päevani vaadeldakse endiselt kui välismaalasi, kui tulnukaid, kui võõrkehi me, see on väga oluline, et me tagaksime neile öö, elamisväärsed tingimused, kuid oluline on ka, et me kaasaksime nad öö, poliitilise elu öö, küsimuste lahendamisse me peaksime äh, kõikidele, kes meiega elavad ühises Euroopa kodus, et nad on teretulnud ja me kavatseme nendega koos ühises Euroopa kodus elada, seda tuleks öelda kõikides äh, liikides äh, elavatele esialgu välismaalastele. me e, peame endale ka tunnistama et kriis ei ole kuskilt kohale ilmunud vaid selle oleme ise e, põhjustanud seetõttu peame me ka ühiselt tegutsema selleks et kriisid kriisist väljuda me peame ühiselt e, saavutama selle et euroopas taas kehtestuks sotsiaalne rahu ma loodan et me ühiselt Eh, sotsiaaldemokraatide juhtimisel saavutaksime sellise euroopa funktsioneerimise millele teie härra president oma kõnes viitasite. suur aitäh härra swoboda nüüd saab alde fraktsiooni nimel sõna kolleeg verhofstadt. lugupeetud kolleegid nii nagu härra Svoboda äh, parafraseeris uut Prantsuse presidenti, öeldes, et äh, muutused, need algavad nüüd. mina ütleksin, et Euroopa on muutus ja meil on Euroopat vaja nüüd. L'Europe c'est maintenant. võttes arvesse selle kriisi tõsidust, milles me praegu oleme, peame tunnustama, et tõepoolest hea on äh, rääkida toredaid sõnu mineviku kohta, kuid kui me vaatame, millises olukorras on Euroopa praegu, siis me näeme, et Euroopa on maailmas marginaliseerumas. majanduskasv on aeglustumas, innovatsiooni on üha vähem ja üha raskem on tõusvatele, tõusvate majandustega samas tempos pühi, püsida. me näeme, et elanikkond vananeb samas äh, teistes maailmajagudes, äh, maailmas, kus on varsti äh, miljard elanikku, elanikkond nooreneb. tegemist on maailmaga, mida üha enam valitsevad ja domineerivad suured ettevõtlusimpeeriumid. vastupidiselt sellele, mida me ütleme, see kriis, mis meil täna Euroopas on, see ei ole maailma majanduse kriis, see ei ole isegi mitte finantskriis, see, mis me praegu näeme, on just Euroopa kriis ja pigem Euroopa riikide kriis. üheksas mai me näeme, et Euroopa laev tänasel üheksandal mail on kursilt väljunud. Leia-, püüame otsida uut suunanäitu, uusi lahendusi, selle asemel, et üksteist siin täna tänada ja õnnitleda, peame arvesse võtma oma võimetust vastata selle kriisi väljakutsetele. ainult väikeseid samme on tehtud meil on vaja astuda suur pikk samm edasi föderaalse Euroopa suunal. ja valikud on siin väga lihtsad, me peame lõpetama hirmutamise eh, sõnaga föderaalsus, kui me räägime Euroopa tulevikust, see on fakt. see on eh, meie, meie käsu, käsutuses on föderaalsuse valik ja ainult sellise lähenemisega saame me selliseid lahendusi, mida meil vaja on, see on ka demokraatlik valik. see on tõeline Euroopa lähenemine, üle-euroopaline lähenemine ka eelarvekriisile. võib-olla kuna, on see esimeseks sammuks ka ühtse Euroopa armee poole. Euroopa föderalism on ainus võimalus enam lõimuda ka globaliseerumisprotsessis ning äh, võrdne võrdsena läbirääkimisi pidada teiste jõududega maailmas ning äh, hakkama saada enda poliitilise ning majandusliku rolliga ning samuti kaitsta enda majandus- ning sotsiaalset mudelit. üheksas mai täna on äh, võimaluseks uus lehekülg keerata, jätta kõrvale illusioonid, ühelt poolt äh, nende illusioonid, kes leiavad ainult äh, äh, kärpemeetmed, kärpemeetmed aitavad meil kriisist väljuda ja teiselt poolt need illusioonid, kes leiavad, et ainult majanduskasvuga on võimalik kriisist väljuda. viimastel aastatel on vastandatud ühte seisukohta teisele. me ei pea valima distsipliini ja solidaarsuse vahel. meil on vaja mõlemaid. meil on vaja kärpemeetmeid, distsipliini ja majanduskasvu. Well, the fiscal fiskaalpakt, seda ei tohi muuta, aga e, kasv peab järgnema fiskaalpaktile. Euroopa Investeerimispank peab tegutsema, kõik tuleb ära kasutada kõiki Euroopa võimalusi ja eurovõlakirjad, millest me oleme nii palju siin kojas rääkinud, peavad nägema päevavalgust. ja lõpuks on vaja ka võlaleevendusfondi. tehkem nii, et investeeringute jaoks tekib uus raha, seda raha on vaja kasvu jaoks. ja siis, härra president, lugupeetud kolleegid, üheksandal mail on selge, et meie eurooplastena, kui me tahame ellu jääda, on meil vaja föderalismi, Euroopa föderalismi. föderalism ei ole midagi, mida me peaksime kartma, vaid föderalism on eh, Euro Euroopa tulevik ja tulevik algab praegu. suur aitäh, härra Verhofstadt. roheliste fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Kohn-Pendit. lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, äh, aitäh, Guy. võib-olla me nüüd jätkame samal suunal, nagu Guy lõpetas kui me räägime üheksandast maist, räägime Euroopast, räägime kõigest sellest, mida me oleme saavutanud, kuid samas äh, peame rääkima ka sellest, millised on meie väljakutsed, eh, et eh, ka euro-, et Euroopa ka tulevikus eh, eurooplastele kuuluks. kui me räägime demokraatlikust defitsiidist Euroopast, siis me peame kuidagi selle küsimuse lahendama. kui föderaalne Euroopa peab olema demokraatlik, siis peab ta vastama ka kodanike ängile, kodaniku mure, kodanike muredele kui me räägime täna Kreeka valimiste tulemustest eh, ja ainus võimalus, mille on Keskpank leidnud, et ei ole eh, mingit alternatiivi sellele, mis on juba otsustatud, siis ütlen, et eh, ütleksin Keskpanga, Keskpangale ettevaatust, vaatame, milline on olnud Euroopa ajalugu, milline oli Saksamaa ajalugu, Versailles leping. kui me ütleme inimestele, et lahendusi ei ole, ei ole teisi lahendusi, siis inimesed leiavad ise lahendusi, mis on mõnikord õudsad. ja meil on vastutus ajalugu meeles pidada, kui keegi ütleb, et demokraatias ei ole alternatiive, siis nad eksivad. demokraatia tähendab seda, et alati püütakse leida alternatiive, sest muidu pole üldse mõtet poliitikat teha. ja ütlen ühe lihtsa asja. kui me soovime, et et Kreeka hääletaks ühe korra, kaks korda, kolm korda, neli korda, et nad eh, põlvili laskuksid, vabandaksid Euroopa ees, siis, siis eh, see tähendab seda, et me sellel memorandumi, kui me ei soovi sellist tulevikku, siis me peame sellele memorandumile midagi vastukaaluks andma ja memorandumi vaidlustamine ei tähenda seda, et struktuurseid reforme ei ole vaja. on vaja, et Kreeka rahvas oleks võimeline reformidega kaasas käima, et need äh, ei lämmataks, need reformid, et nad ei jääks nälga nende reformidega. ja kui me ei saa selliseid vastuseid anda neile, siis äh, leiavad nad ise ultrafašistlike, ultrareaktsionistlike äh, igasuguseid ült-, ultra öö, äärmuslikke vastuseid, mis oleksid õudsed. Te kõik teate, et ma pigem olin Prantsuse valimis, Prantsuse presidendivalimistel selle pooldaja, kes valimised öö, võitis. prantslastele ei saa pärast pingelisi valimisi öelda, et olgu tegemist Hollandi või Sarkozyga, niikuinii peate te tegema äh, ühte asja. sest kui äh, ei ole valikuid, siis ei ole ju mingit mõtet muutusteks, isegi valimisteks ei ole siis mõtet. kui täna äh, Prantsuse elanikkond äh, enamusega, kuigi mitte eriti suure enamusega, tegi, langetas oma otsuse, siis on ju vaja muutusi. kui härra Monti kuulab hoolega seda, mis toimi-, toimub Itaalias siis äh, näeme, et ka Itaalias peavad asjad muutuma ja samuti Rahoi äh, Hispaanias peab kuulama. me ei saa siin korrata ühte ja sedasama stabiilsus, majanduskasv ja nii edasi. me peame andma inimestele lootust, Euroopa rahvastikule lootust. meie, eurooplased, peame võtma enda kätesse lootuse Euroopa rahvale ja mis see lootus on? lootus on Euroopa eelarve. Giil on õigus, me peame tugevdama Euroopa Investeerimispanka, andma nende käsutusse hoobasid, et meil oleks uus roheline kokkulepe, New Deal, mis võimaldaks luua töökohti ja kui on võimalik laene anda läbi Euroopa Investeerimispanga, siis me need tulemused ka e, saavutame ning taaskäivitame majanduse. kui me siin seisma jääme, ütleme, et ei, ei, te näete, kõik läheb hästi. see neoliberaalne majandus on meid vastu seina surunud ja me peame ütlema kõigile valitsustele, kui me oma majandusi ei muuda, siis me kõik oleme vastu, vastu sein-, varsti vastu seina surutud. ja veel üks väga lihtne asi. majandusele on äh, väga konkreetsed selged ohud, kuid ohud on veelgi suuremad demokraatiale, kui inimesed ei leia enam, et me oleme suutelised oma elusid äh, juhtima ning ma-, muutusi tekitama, siis ajalugu näitab, et äh, rahvas ei lähe meid kõiki päästva revolutsiooni poole, vaid pigem äh, terrori poole. meil on demokraatlik vastutus näidata, et täna on võimalus taaskaalust, tasakaalustada oma Euroopa poliitikat, tulla välja Euroopa eelarvega ning äh, teha nii, et Euroopa rahvas saaks öelda jaa, meil oli õigus kuuskümmend äh, aastat tagasi Euroopa Liitu luues ja siis kuulub äh, ka tulevik meile, muidu kuulub tulevik äh, turgudele, mitte Euroopa rahvale. aitäh, kolleeg Kohn-Pendit Euroopa konservatiivide nimel on sõna kolleeg Kälehanil. Uh, suur tänu, härra president. Schumann, Monet ja Benelli elasid kõik hoopis teistsuguses Euroopas, kui see on täna. siis eh, oli Euroopa eh, eh, meelekindlus ära lõigatud kahe maailmasõjaga, aga praegu seisame me silmitsi väljakutsega, mida esitatakse tervelt maailma poolt. Euroopa sotsiaalmudel, ühtne põllumajanduspoliitika, kõik need poliitikad aitasid saavutada Euroopa Liidu loojatel oma eesmärke, need andsid inimestele vabaduse, aitasid neil kergitada eh, raudset eesriiet aga kuuel, kuuskümmend seitse aastat tagasi tehtud deklaratsioonist on palju vett, eh, verre, merre voolanud, elu on muutunud ja nüüd me oleme jõudnud kahekümne esimesse sajandisse, meil on oma kahekümne esimese sajandi probleemid. E, Euroopa Liit ei ole mm, oluline mitte ainult maailma jaoks, vaid selles on hakanud kahtlema ka paljud meie omad inimesed, sest Euroopa Liit ei usalda inimesi. inimeste valitsusdemokraatia on kõige suurem saavutus e, inimkonna ajaloos ja praegu on see e, Eh, praegu on see sattunud ohtu. Eh, Euroopa Liitu juhib troika ja eh, inimesed ei saa enam oma saatusi oma käes pidada ja kui inimestel seda võimalust ei anta, siis meid ootavad vastikud alternatiivid. kommunism on jälle muutunud oluliseks oluliseks on muutunud eh, äärmus parempoolsed, sest härra Le Pen sai vii-, ühe viiendiku häältest. ja proua Le Pen sai ühe viiendiku häältest. Eh, ja midagi on valesti Euroopa Liidus, meile tundub samal ajal, et meie teame kõiki vastuseid, aga niimoodi see ei ole. väga sageli meie reaktsioonid on hoopis probleeme tekitavad. see võtab ära indiviidide majandusvabaduse. iPhone ja EU mõnikord nimetatakse eh, naljatades sellisteks hirmuäratavateks sõnadeks. kui eh, valitsused eh, tahavad kõiki oma käes hoida, siis eh, see ei ole õige. Euroopa Liit ei saa muutuda suureks valitsuseks, sellepärast et siin on oma piirid. Eh, praegu eh, me nägime selliseid mm, me nägime selliseid valimisi, kus võimule pääsesid inimesed, kes tahavad ainult kärpeid, aga tegelikult see ei ole õige, inimesed tahavad kasvu, Kreeka tahab kasvu, jätkusuutlik kasv tähendab seda, et inimesed eh, toodavad kaupu ja teenuseid kasumlikult ja müüvad neid. aga kuidas seda on võimalik teha, kui ähm, riikide võlakoormus on tohutu, täiesti väljunud äh, kontrolli alt ja see ei ole kasvumeelne poliitika. vaja on vaadata alternatiive, alternatiiviks on vabadus Euroopa Liidus, et ähm, me, et ähm, ettevõtjad saaksid tagada meile kasvu, me arvame, et kasv tuleb kaubanduse kaudu, me arvame, et Euroopa Liidu eelarvet tuleb paremini fokusseerida, e, et vastata kahekümne esimese sajandi väljakutsetele, teadustöö peab arenema. E, vaja on e, vähendada bürokraatiat Euroopa Liidus, et oleks võimalik konkurents. seitse aastat tagasi Eh, pärast seda, kui eh, Euroopa konstitutsioonile ütlesid ei hollandlased ja prantslased, eh, ütles Tony Blair siin kojas, et inimesed puhuvad pasunaid igal pool ja inimesed kuulavad. aga praegusel hetkel puhuvad trompetid isegi praegu samamoodi nagu kahe tuhande viiendal aastal, aga kas ikkagi seda kuulatakse? Euroopa Liit pakub selgeid valikuid, me võime eh, teha rohkem eh, majandusplaane, rohkem tulla välja seadusandlusega, me võime jätkata ikka edasi uskudes sellele, et meie teame, mis on õigu, mis on õige. me võime liikuda selle poole, et meie liit oleks järjest eh, tihedam aga praegusel hetkel ei ole veel liiga hilja vaadata silme, silma tõele, eh, võtta ära võimu Brüsselilt. me peame eh, muutma kurssi, sest kui me kurssi ei muuda, siis, siis Euroopa Liit läheb järjest rohkem õigest kursist kõrvale ja jääb kaotajate ritta. suur tänu, kolleeg Kälahen. Eh, ja nüüd härra Farage mis juhtub Schumanni päevas, Euroopa päevas, nii nagu me eh, seda tunneme, on see, et väga, eh, väga suurejooneliselt pidu ei peeta. härra Schulz muidugi võttis siin ägedalt sõna, aga eh, tema ütles, et tegemist on suure eduga. mina olen arvamusel, et seda enam paljud ei usu. üheksandal võib-olla me peaksime eh, hoopis eh, eh, tähistama kaheksandat maid. see on see päev, millal Euroopa sai tagasi demokraatia, sest praegusel hetkel on tegemist uue katsega demokraatia jalge alla tallata terves Euroopas seda tähendab üheksas mai. Te arvate, et kui te eh, riigid eh, hävitate, kui enam ei ole piire, et siis ei ole ka mitte mingisuguseid vaheseinu. aga nii nagu kommunism eh, läks omadega täiesti rappa, nii paistab, et ka Euroopa Titanic on sõitnud sirgelt vastu jäämäge Eh, tohutult on tööpuudust, majanduskasvu ei ole, me oleme eh, Euroopa majandusvanglas, see toob endaga kaasa tervele kontinendile tohutud ohud. me seisame eh, silmitsi tohutute kodanike vastuhakkudega, võib-olla isegi revolutsiooniga ja praegusel hetkel on meil võimalus, see on ilmselt hea uudis, et nüüd, kui on alanud, mm, kui on alanud demokraatlik revolutsioon, kui ähm,, kui ähm, kui põlissoomlased alustasid seda revolutsiooni, siis meil on kõikidel võimalik õigele teene, õigele teele pöörata. me nägime eh, eh, muidu me jõuame olukorda nii nagu oli Saksamaal kolmekümnendate aastate alguses. me praegusel hetkel liigume vales suunas, me peame Eurotsooni ära lõhkuma, me peame laskma maad vabaks, et oleks tõeline vaba Euroopa, miks te seda kardate? mi-, miks te kardate Euroopat, mis põhineb eh, koostööl, mis põhineb mõistlikel reeglitel, me saame kõiki nende asjadega hakkama, aga ma ei saa seda teha, kui meil kogu aeg nõutakse, et me eh, võtame ennast ritta ühe joone, ühe lipu taha. aitäh, kolleeg Farage, kolleeg Le Harjak, palun lugupeetud asepresident, tahaksin kõigepealt äh, teid äh, tänada selle eest, et äh, esinesite austusavaldusega meie kolleegi aadressil. Euroopa ei ole tegelikult selline, nagu siin kirjeldatud, kui Euroopa por-, Euroopa poliitikad ei ole, kui Euroopa poliitikaid ei äh, muudeta, siis äh, muutub olukord varsti äh, plahvatusohtlikuks. räägiti kärpekavadest, äh, samas rikkus puudutab ainult väikest kildu rahvastikust ja me näeme, et see poliitika on olnud täiesti ebatõhus ja peame sellest juba ka õppima hakkama. peame võtma arvesse seda, mis viimastel päevadel on juhtunud Rumeenia parlamendi poolt äh, kärpekavade tagasilükkamine, Prantsusmaal Francois Hollande'i võit, kõikide äh, äh säästumeetmeid pooldavate parteide lüüasaamine Itaalia valimistel, Kreeka valimiste tulemused, me peame arvestama Kreeka rahva tahet ja le-, otsima uut teed ning troika referendumi hülgama. kui me räägime siin Äh, Sarkozy ja Merkeli vahelisest kokkuleppest ja niinimetatud äh, majanduskasvu protokollist. see on äh, täiesti mõttetu üritus, me peame selle kõrvale jätma. ja ei ole mõtet siin leiutada uusi pakte uute finantsvahenditega, uue rolliga Euroopa Investeerimispangale ja nii edasi. sellega nähakse ette äh, töökohtade löömis, loom-, loomise ja püütakse peatada, peatada ka ökoloogiline olukorra, ökoloogilise olukorra halvenemine. kuidas kasutada struktuurifonde, maksustada finantstehinguid, kapitali maksustamine, need on hoovad, millega on võimalik ka inimarengut edendada ja hoopis sellest peaks lähtuma Euroopa Keskpank, selle asemel, et leiutada äh, miinimumpalka Euroopas, peaksime me pigem välja tulema vast-, vaesusevastase võitluse plaaniga. me peaksime moratooriumi seadma mineviku võlgadele ja äh, keerama uue lehekülje ma sooviksin, et äh, nõukogu ja komisjon koostaksid raporti äh, tuhandete miljonite äh, eurode kohta, mis on laenatud erapankadele, erapankadele Keskpanga poolt. ja paneksin ette, et parlament tuleb välja algatusega, Euroopa Foorumi algatusega, kus oleks hõivatud, kaasatud ka Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning regioonide komitee selleks, et ma-, Euroopa majandust taas, taaskäivitada. aitäh, kolleeg Liha Rikk, palun kolleeg Zuza Wagner. lugupeetud kolleegid, elame praegu väga vastuolulisel ajal. küsimus on selles, kas eh, kokkuhoid või kasv, me kuulasime, et räägitakse nii ja naa ja paistab, nagu oleks eh, kasv välja mõeldud ainult viimase paari päeva jooksul. üheksakümne üheksandast aastast alates eh, on meil olemas kasvupakt, siis kui võeti vastu stabiilsuskasvupakt. Ah, me räägime siin Euroopa institutsioonidest, eh, regioonide ühtekuuluvusest ja nii edasi, seal käärib kasv on kohti, kus arengutase on olnud stabiilne, aga me ei peaks üldse tundma mingisugust häbi, me peaksime hoidma pea kõrgel, lööma selja sirgeks, meil ei ole midagi häbeneda. aitäh, kolleeg Zusa Wagner. ma tahaksin eh, ulatada vi,, viidata sellele, et äh, palun tribüünid ei plaksutaks või ei näitaks üle oma pahameelt, aga nüüd me läheks